intanto vi raccomando di prendere la carta. soovitan teil välja võtta ka hääletuskaardid, teen seda ka ise. Scusate, un attimo. Ecco. Ok. Siete tutti bene. alustagem. tahtsin teile ainult öelda, et sain kõik koordinaatorite soovitused ja need on ka laiali saadetud. ja otsused äh, saadeti laiali siis eile õhtul, pärast eile õhtust koosolekut. Äh, kas kellelgi on märkusi, siis on kõik heaks kiidetud. Läheme siis hääletuste juurde. eelkõige on meil Ernest Maragalli arvamus. ma teda siin küll ei näe. ahah, oled siiski siin. ja teemaks on tütarlaste võimaluste suurendamine Euroopa Liidus hariduse kaudu. nagu te teate, naiskomisjoni arvamust esitleti kolmandal märtsil ja kolmekümnendaks märtsiks tuli esitada muudatusettepanekud. meil oli nelikümmend kaks muudatusettepanekut ja kui kolleeg Maragall soovib midagi öelda, siis saab ta teha, kuid alustame siiski hääletusega. kas kõigil on hääletuskaardid kaasas, palun? alustagem siis. kompromiss üks. kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. nüüd kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaksteist, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud, kes on erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss neli kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd lähme siis kahekümne kahe juurde. see on tagasi võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. kõik on hääletanud nägin valesti, heaks kiidetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ühe häälega. nüüd muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend neli, kes on poolt vabandust, äh, kolmkümmend kaks. siin on osade kaupa hääletuse haldaja palvel esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud ja nüüd kolmkümmend kolm. hääletab uuesti, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend seitse, osade kaupa sotsialistide palvel, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu. kontrollime erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud. kontrollime teist osa, vabandust, hääletus on alanud. keegi paneb praegu alles kaarti masinasse. kas kõik on hääletanud? hääletus on alanud. hääletus on lõppenud seega on see tagasi lükatud. Teie kaart ei töötanud. ei, siin oli asendusliige. seega oli hääletustulemus õige, tagasi lükatud järelikult. sest äh, siin oli üks asendusliige Teie asendate kolleegi, kes juba ju kohale jõudis, ega te ei saanud enam hääletada. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa hääletustulemus jagunes võrdselt, seega kolleeg, kes just jõudis, oli juba asendatud asendusliikme poolt, seega ta ei saanud hääletada ja tulemus oli õige. ja liikmete arv oli õige. kui te soovite, võime uuesti hääletada kolleeg ei hääletanud sellepärast, et tema asendusliige oli kohal, seega mingit probleemi ei tekkinud, me palusime tal mitte hääletada. kui te soovite uuesti kontrollida, siis võime seda teha, aga liikmete arv oli õige. nii et mingisugust probleemi ei olnud. nüüd lähme edasi. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa muudetud suulise muudatusettepanekuga number üks. kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek nelikümmend muudetud suulise muudatusettepanekuga number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd on lõpphääletus hääletus kogu raporti üle, kes on poolt? ei, seda tuleb teha elektrooniliselt. avan hääletuse. hääletus on alanud. sulgen hääletuse. heaks kiidetud kahekümne kahe poolthäälega, kaks vastu ja üks erapooletu. õnnitlen kolleeg Maragalli ja tänan ka variraportööri. nüüd lähme härra Iljan Kütšuki raporti juurde konkurentsivõimelise Euroopa Liidu tööjõuturu loomine kahekümne esimesel sajandil. oskuste ja kvali-, oskused ja kvalifikatsioonid. Lähme hääletuse juurde. kompromiss üks raportööri poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidet, võetud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. suuline muudatusettepanek üks muudatusettepanek viis muudetud suulise muudatusettepanekuga number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kuus kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd muudatusettepanek kaheksateist, järgmisel leheküljel, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kakskümmend neli muudetud suulise muudatusettepanekuga number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. tagasi lükatud. kompromiss kolm. kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nüüd muudatusettepanek kakskümmend kuus. kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nüüd muudatusettepanek kolmkümmend viis kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tundub, et on tagasi lükatud. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud ühe häälega. nüüd äh, kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend viis kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd lõpphääletus, elektrooniline hääletus, hääletus on avanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolthäält, neli vastu, erapooletuid ei ole. õnnitlen härra Kjutšuki ja ka variraportööre. nüüd üks hetk, palun. Alle, alle proposte di opinione. Läheme järgmise arvamuse juurde. ma otsin oma lehed üles. alustame kohe kolleegide raportitest. kõigepealt härra Zdrojevski raport see, tegemist on siis arvamusega eelarvekomisjoni raportile, nagu te teate, avaldasime arvamust kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve kohta ja me teame, et komisjon esitleb mai lõpus eelarve ettepanekut ja pärast seda täiskogul juulikuus annan härra Zdrojevskile kõigepealt sõna, siis variraportööridele, palun ka vaikust saalis. siis, nagu ütlesin, saavad sõna variraportöörid ja pärast teised kolleegid. palun, härra Zdrojevski. Bardzo dziękuję. E, opinia, którą przygotowałem, jest e, bardzo krótka. Aitäh. See arvamus, mille ma välja töötasin, on lühike ja lööv ja ma üritasin hoolitseda selle eest, et äh, seal oleks seljas ettepanekud, mida oleks, äh, mida teie olite välja toonud. mina oma arvamuses olen välja toonud viis punkti. esimene punkt on väga tüüpiline meie jaoks meil on probleeme tõlkega saksa keelde, ütleb proua esimees The Deutsch translation. Okay. Please, please continue. jätkake palun, ütleb proua esimees. jah. ma alustasin väga aeglaselt selleks, et teil oleks võimalik äh, oma kõrvaklapid pähe panna, aga ma juba ütlesin, et selles arvamuses on viis punkti. esimene punkt äh, kus öeldakse, et äh, Euroopa Liidu programmidel peaks olema ka piisavalt vahendeid, mida on vaja sellepärast, et kohustuste ja tegelikult äh, programmidele erandatud äh, vahendite vahel on väga suur lõhe ja me ei tohi ära unustada seda, et vahendeid ei eraldata igal aastal. meile valmistab mure, et ka uute programmidega võib tekkida sama Äh, mure, eriti just Erasmus pluss ja Loova Euroopa programmiga. ja väga tähtis on selle peale, et Euroopa Liidu institutsioonide otsused mõjutavad nendes programmides äh, osalevad, osalevaid inimesi. teiseks, Euroopa Liidu teatiste poliitikaga tuleb meil tagada parem dialoog kodanikega. selles arvamuses on välja toodud see, et äh, kohaliku meedia üle-euroopaline võrgustik mängib siin väga tähtsat rolli ja ma olen välja toonud nii kohalikud kui ka riiklikud meediavõrgustikud. kolmandaks, äh, siin äh, arvamuses tuuakse välja kultuuridiplomaatia tähtsus, mida Euroopa Liit saab kasutada suheldes naaberriikidega. ja muidugi on meil vaja ka strateegiat, millega toetada noori loomeinimesi selleks, et kultuurilisi ja ka haridusprogramme ellu viia. ja selles progra-, punktis üritan ka välja tuua selle vea, mida me tihti teeme. nimelt meil on vaja kultuuriprogramme toetada nii Euroopa Liidu poolt kui ka väljaspool. neljandas punktis me ütleme, et me tul-, tuleb väga täpselt üle vaadata piirangud, mis on ette nähtud väiketaristu projektidele. mureks on meil siin see, et just kultuurisektoris tehakse väga palju kärpeid ja ma toon eriti välja selle, et me peame olema paindlikud selle asemel, et nii-öelda inimeste nina ees uks kinni lüüa ja öelda, et haridusprogrammidele meil raha ei ole, sest meil on eelarve ja bürokraatilised piirangud ja viiendaks ma ütlen, et me peame uuesti üle vaatama eelarvemeetmed selleks, et äh, võidelda noorte tööpuuduse vastu, mis on väga-väga tähtis probleem. ma viitan siin ka parlamendi soovitusele, kus välja on toodud parlamendi seisukoht Euroopa strateegiliste investeeringute fondi ehk siis Junckeri kava kohta siin tuleb arvestada haridus, koolistus ja ka loometegevuse vajadustega. tegemist on sektoritega, mis saavad positiivselt mõjutada majanduskasvu. ma võin teile juba praegu positiivseid uudiseid edastada. Junckeri kavas vähemalt äh, arvestatakse natukene rohkem meie selle üleskutsega arvestada kultuuriga, ehk et Junckeri kava on vastupidistele, vastupidiselt varasematele komisjoni dokumentidele ka kultuuri maininud äh, komisjoni esimees juba ütles, et juunis vaatame me läbi muudatusettepanekud ja juulis arutame seda otsust uuesti. aitäh, härra Zdrojevski. kes soovib sõna, proua Trüppel? Yes, uh, thank you very much for the raportöör. aitäh raportöörile. ma arvan, et kommunikatsioonipoliitika osas oleks väga hea mainida ka Euronet võrgustikku ja et me soovime, et see oleks kohalikult, korralikult rahastatud seda siin mainitakse, aga meie arvates oleks tähtis see, et kultuurikomisjon selgelt ütleks välja, et komisjon peab hoolitsema selle eest, et me soovime kultuuri jaoks korralikku rahastust ja me ei soovi, et selle valdkonna olukord halveneks. ja nüüd, kui me räägime rakendamisest Eurosmus pluss programmi puhul, siis ma kuulsin natukene aega tagasi, et on olnud juhtumeid, mille puhul Erasmus pluss haridusprogrammides rahastatakse ainult suuri koole ja mitte väikseid. see ei ole ka meie huvides, sest me ei jõua nii paljude inimesteni kui vaja ja ma arvan, et selles arvamuses võiksime me selgelt öelda, et me soovime, et tasakaal oleks siin teistmoodi paika pandud, me soovime, et väikeste koolide programmid oleksid ka äh, Äh, fookuses ja et ei vaadataks mitte ainult suurte koolide poole, aitäh. Honorable Morgano. härra Morgano, palun. vabandust äh,, siiski kõigepealt proua Verhaien ähm,. Ich wollte eigentlich das unter- tahtsin ainult toetada esimees lisab, et ma tahtsin kõigepealt anda sõna variraportööridele, sellepärast saab praegu proua Verhaien, kui te olete nõus, sest selline on meil järjekord. koordinaatorid kõigepealt. aitäh, ütleb proua Verhaien. tahtsin veel kord toetada seda, mida ütles Helga Trüpper. ma arvan, et Euronet pluss äh, pidev rahastamine on tähtis, varem oli see eelarve sees, siis aga komisjon muutus selle aastapõhiseks ja mina leian, et seda tuleks uuesti muuta sest meil on ikka veel väga suur rahastamisvajadus ja tegemist on väga hea võrgustikuga, mis toetab just äh, väikesi ja keskmise suurusega ähm, raadioid ja see on asi, mida me võib-olla muidu endale lubada ei saaks, nii et see on mõistlik ettepanek. programmide rahastamise puhul ei räägi me mitte ainult äh, haridusprogrammidest, vaid üleüldiselt sellest, et rahastatakse ainult suuri nii-öelda tuletorni projekte ja mitte väikeseid meetmeid, mis aga jõuavad tegelikult palju rohkemate inimesteni, aga meil ei ole enam nende programmide rahastamiseks raha ja võimalusi, sellepärast et ka bürokraatlikud nõuded on liiga suured. me oleme ka kultuurikomisjonis väga selgelt öelnud, et tuleb rahastada ka väikesi projekte, see puudutab nii Euroopa kodanikele programme kui ka muid vahetusprogramme, ma arvan, et meil on vaja siin väga selge märk ja sõnum paika panna, et kui me räägime rakendamisest, siis tuleb siin ka võib-olla vastav raport äh, koostada ja oma arvamus välja öelda, aga esimeseks sammuks oleks muidugi see, et me juba eelarve osas ütleme selgelt, et me soovime, et ka väikeste programmide jaoks oleks meil raha olemas, aitäh! aitäh, Luigi Morgana, palun! kõigepealt äh, olen täiesti nõus sellega, mida ütles raportöör ja tänan teda ka nende sissejuhatavate sõnade eest ja ka eelkõnelejad toetavad minu arvamust. Ähm, raportis on välja toodud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve põhipunktid, mis puudutavad meie komisjoni, ma arvan, et poliitilises plaanis oleme juba mitu korda üle korranud, on oluline komisjoni ühtsus selleks, et äh, tõmmata võimalikult palju tähelepanu kultuurile ja haridusele ka selleks, et äh, taaskäivitada majanduskasvu ja tööhõivet Euroopas. ja seega ähm, täiendan lihtsalt siin äh, raportööri sõnavõttu. oluline on pöörata suuremat tähelepanu asjaolule, et me ei tohi mitte mingil juhul enam sattuda olukorda, kus puudub ähm, kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringute vaheline side põhiliste Euroopa programmide puhul. see, mis toimus, on täiesti vastuvõetamatu, seda kodanike ja noorte jaoks me oleme nüüd ohus, et kaotame Euroopa Liidus usaldusväärsuse ja veel üks punkt, mida ma tahtsin rõhutada, puudutab Euroopa strateegiliste investeeringute fondi. me peaksime sinna kaasama kindlasti teadusuuringute, arengu, hariduse ja kultuuri ning digitaalse hariduse ja kommunikatsiooniprojekte. meil siin on tegemist aspektiga, mida rõhutas ka Petra Kammervert ja ma arvan, et me saame teda toetada. nii et kultuuri- ja haridusprojektid omavad kindlat pikaajalist mõju ja kõrget kvaliteeti raportöör küll viitas sellele, kuid ma arvan, et saaksime minna veel kaugemale strateegiliste investeeringute fondi puhul. nagu kolleeg Gardia Sabal seda ka rõhutas, sooviksin ka mina, et kõik liikmesriikide investeeringud haridusvaldkonnas jääksid äh, kõrvale stabiilsuspakti ennetavast ja korrektiivsest osast. tegemist on vastuolulise küsimusega, kuid me, kui me tahame teatud prioriteete välja tuua, siis peame seda tegema ühtlaselt et ähm, sotsialistide fraktsiooni jaoks on investeeringud määrava tähtsusega ja vajalikud majanduskasvu taaskäivitamiseks ning olulised ka pikaajalise strateegilise mõju poolest. Neid tuleb vaadelda järelikult eraldi. ja samuti on vaja õigusloomelisi otsuseid vastu võtta, võttes arvesse ähm, Euroopa kultuuripärandi integreeritud lähenemist et ähm, tegemist on materiaalse ja immateriaalse kultuuriga, mis äh, esindab meie ajalugu ja meie rahvaid, millel on väga suur majanduspotentsiaal ja seega on vaja, et Euroopa Liit toetaks kõiki erinevaid kultuuripärandi vorme ja väärtustaks neid. mina ise töötan muudatusettepanekute kallal äh, läbi mille püüame jõuda ühispositsioonini. proua Toom, palun. siis härra Margal. Eh, suur tänu. ma ei tahaks korrata seda, mida juba siin on öeldud, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles Helga Trüpel ja kindlasti on need kriteeriumid midagi sellist, mille osas me suudame kokku leppida selle arvamuse raames. kõigepealt ma olen nõus raportööri esimese seisukohaga, et siin on oluline ikkagi sidusus ja me peame olema kindlad, et need kohustused, mis me oleme endale võtnud, vastavad ka meie tegelikele võimalustele ja siin räägime eelarvest tervikuna, aga eraldi veel ka kultuuriprogrammide äh, raames, näiteks Erasmus programmi ja teiste programmide raames. nüüd siin on veel kaks olulist haridusega seotud äh, küsimust, kõik Erasmuse alaprogrammid ning ka Erasmuse välised programmid äh, kutseõppe osas ning samuti mobiilsusprogrammid mille eesmärgiks on äh, vähendada piirkondade vahelisi erinevusi, ka need on väga täp-, väga olulised. ärgem unustagem, et me, me hakkame ju nüüd läbi vaatama Bologna protsessi, nii et siin tuleb erilist tähelepanu pöörata just nimelt programmidele, mis on suunatud reformidele ja seda Bologna protsessi kontekstis edasi kultuuripärand ja kultuurivaldkonna äh, diplomaatia, siin on väga olulisi küsimusi, praegu ju hävitatakse suuri kultuurimälestisi, nii et äh, kolmandate riikidega äh, suhtlemine ja ka näiteks kultuuripärandi tagastamine kolmandatele riikidele, mis on Euroopa Liidu riikide omanduses, ja lõpetuseks siin üks küsimus mis äh, puudutab autoriõigust ja käimasolevat reformi selles valdkonnas, siin võib tekkida selline äh, kõrvalmõju, mis pikemas plaanis on võib-olla äh, positiivne, aga siin me praegu räägime ikkagi loomingust, loomingulisusest noorte hulgas eelkõige, nii et siin tasuks neid eraldi ära mainida kultuuri ja hariduseelarve eest Junckeri kava sees loomulikult peaksime me seisma, aga seda hoopis konkreetsemalt, kui see praegusel kirjas on e,. nägin äh, kolleeg Toomi, kuid äh, ta kadus jälle ära. Mm, kui keegi teine sõna ei soovi, siis tahtsin küsida, kas komisjon soovib midagi omalt poolt lisada või mitte? ei, ei soovi. siis äh, ütlen midagi omalt poolt. võttes arvesse põhipunkte ja ma tean, et äh, raporti maht on piiratud, tahaksin siiski lisada kahte kaks asja. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal peaks jõustuma uus garantiifond loova Euroopa puhul ja ma arvan, et sellele oleks oluline viidata, sest nagu te teate, siis peaks komisjon aasta lõpuks äh, hakkama programmi käivitama, ma arvan seega, et sellele oleks oluline viidata. ja veel üks oluline asi on kodanike Euroopa ja väikesed äh, vabaühendused ja sõpruskoolid. ma jagan teatud kolleegide murepunkte, kuid ma arvan, et eelneva eelarve puhul oli väga tõsiste kärbetega tegu ja ka nüüd kärbitakse Euronetti ja Euronewsi. seega me kutsume üles kommunikatsioonivaldkonda väärtustama ja juulikuuks loodame korraldada ka komisjoni kommunikatsiooni peadirektoraadiga kuulamise sellel tundlikul teemal. olen nõus ka struktuurifondide kommentaariga, mis puudutab väikseid ja keskmise suurusega projekte. kõige olulisem on lisanduvuse tõlgendus ja selle viie miljoni piirmäära tõlgendus, palun, härra Zdrojevski. ma tahtsin tänada kõikide kommentaaride eest, mis siin tehti ja oli üks, mida tehti mitu korda ning ma toetan seda ja ma teeksin ettepaneku, et teises punktis, kus me räägime kommunikatsioonipoliitika parandamisest, et me paneme siia sulud ja ütleme sellised projektid nagu näiteks Euronet. ja siis me saaksime äh, arvestada sellega, mida pakkusid välja proua Trüppel ja proua Costa. nii et ootan ära teie muudatusettepanekud, olen nende osas entusiastlik ja huvitatud, aga on veel kaks punkti, mis on meie jaoks väga tähtsad. kõigepealt ähm, vahel mitte küll siin kultuurikomisjonis, aga teistes komisjonides kaob meil ära nii-öelda üldpilt. nagu näiteks äh, just eelarve küsimustes, nagu näiteks Luksi filmiauhinnaga. meie toetame seda, aga Luksi auhinna seadsid teised komisjonid küsimuse alla, rohkem ma ei ütlegi siin. nii et me peame tõesti vaatama, mis toimub väljaspool, me peame hoolitsema selle eest, et kultuurikomisjon suudab oma küsimuste eest seista me tegeleme küll kultuuriküsimustega, aga me ei tohi ära unustada ka eelarvet, sellepärast et teistes komisjonides tegeletakse eelarvega äh, võib-olla sügavamapõhjalisemalt. ma olen olnud aastaid kultuuriminister ja on täiesti vastuvõetamatu, et just sellises tundlikus küsimuses nagu haridus küsimuses ei ole võimalik eesmärke saavutada see õõnestab usaldust ja võib olukorra väga kriitilise piirini viia, nii et see on väga tähtis küsimus ja peale selle valmistab mulle muret ka see, et komisjoni esindajaid ei ole kohal, aga ma olen veendunud, et meie kommentaarid jõuavad komisjonini ja et järgmisel korral on komisjon kohal selleks, et meie küsimustele vastata. ka mina palun komisjonil kohal olla, sest väga oluline on pidada dialoogi kultuuriküsimustes komisjoniga. mina toetan seega seda palvet. toetan ka üleskutset mille tegi raportöör ja kolleeg Morgano, et ähm, meie valvaks poliitiliselt selle eelarve järgi, sellepärast et äh, Erasmuse ja loova Euroopa eelarvet on vähendatud ja probleem on ka kommunikatsioonieelarve vähendamise ja maksetega, sellepärast peame selle teema kindlasti taaskäivitama ja peame selle tõstatama ka teistes komisjonides. mina koos asepresident Tajaniga olen vastutav ka Lux auhinna teema eest. ja mm, probleem tekkis fraktsioonide jagunemisega. hääletame kuueteistkümnendal juunil selle arvamuse üle ja kaheteistkümnendaks maiks kell kaksteist tuleb esitada muudatusettepanekud. seega soovin teile jõudu tööle. nüüd läheme järgmise raporti juurde, kolleeg Šoidrova on juba kohal. noorte ettevõtluse edendamine hariduse ja koolituse kaudu. proua Šoidrova on raportööriks ja viitame siin äh, märtsikuisele kuulamisele. annan kohe sõna kolleegile, siis variraportööridele ja siis teistele kolleegidele. hääletame kultuurikomisjonis neljateistkümnendal juulil. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaksteist mai kell kaksteist. palun, proua Šoidrova. Děkuji, vážená paní předsedkyně, děkuji za udělení slova suur aitäh, proua esimees. tahaksin tänada teid ka selle eest, et usaldasite mulle selle raporti, tegemist on ju väga olulise teemaga. ettevõtlus hariduses on muutumas järjest olulisemaks teemaks noortel on seeläbi võimalik üle saada raskustest, millega nad silmitsi seisavad oma elu jooksul. muuhulgas näiteks ähm, töö äh, kaotuse puhul. kuid ettevõtluse edendamine hariduse ja koolituse kaudu, seda tihtipeale ei hinnata, kuid seda tuleks ikkagi käsitleda prioriteedina nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide programmides uuringud, mida vaatasin lähemalt äh, mina ning töörühma ja selle uuringute töörühma juht on seda ka kinnitanud, et äh, ettevõtlust on võimalik äh, õppida, ettevõtlusoskusi on võimalik arendada ja minu arvates seda lausa peaks nii õppima kui ka õpetatama. ja me ei räägi siin mitte ainult äh, uuringutest, vaid ka näiteks praktilistest projektidest, mida on ellu rakendanud vabaühendused koostöös kohalike omavalitsuste ning koolidega. raport, mida täna käsitleme, on jagatud mitmesse eri osasse ja esimeses osas võetakse kokku kõik dokumendid selle teema kohta, mille on töötanud välja nii komisjon, nõukogu kui ka parlament. ja seda ikka selleks, et mitte korrata ideid, mida on varem juba kuskil öeldud, nii et siin on lihtsalt ülevaade selle kohta, mida institutsioonid sama teema kohta varem öelnud on. Euroopa Parlamendil on konkreetses valdkonnas vaid piiratud äh, pädevus, Euroopa Liit ei saa ju sekkuda liikmesriikide hariduspoliitikasse, kuid ometigi on võimalik Euroopa Liidu, Liidust ähm, hoogu anda teatud algatustele. ning just nimelt ettevõtluse edendamine hariduses võiks olla üks ähm, selline valdkond. teen siin üleskutse komisjonile rääkida ettevõtluses ka haridussüsteemis ning et see peaks olema prioriteediks Euroopa jaoks ja osa ka Erasmus pluss programmist. ja seda siis äh, pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on mõned programmid juba välja töötatud ning äh, liikmesriikide haridus- äh, valdkondades praegu sellega siis tegeletakse, kuid mina räägiksin just perioodist, mis tuleb pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. on vaja tulevikku vaatavalt juba pikalt ette teada, mis toimuma hakkab. nüüd ettevõtlus, haridus loomulikult ei tee inimesest veel ettevõtjat, kuid siin on ikkagi teatud oskused, sõltumatus, loomingulisus äh,, Ehm, raamatupidamisoskus. nii et ma nüüd ei väida, et kui inimesed saavad ettevõtlusalast haridust, siis nad kooli lõpetades on valmis ettevõtjaid. ma räägin sellest, et koolisüsteem peab valmistama noored inimesed päriseluks ette ja edendama neis selliseid ettevõtluse oskusi kõikidel erinevatel haridustasemetel, et nad suudaksid ettevõtjatena ellu jääda, kui nad ettevõtja tee valivad. ja lõpetuseks tahaksin tänada veel Karina Farbi ja ka teisi kolleege, kes tegid minuga koostööd ning aitasid mul selle raporti välja töötada. ja ootan suure huviga teiepoolseid ettepanekuid ja kindlasti kujuneb sellest väga hea raport, mille me töötame üheskoos välja. aitäh selle sissejuhatuse eest ja väga huvitava raporti eest. nüüd kolleeg Dragitši, kes on üks meie variraportööridest, palun. Yes, uh, good morning, dear colleagues. tere hommikust, kallid kolleegid. tahaksin omalt poolt tervitada siin selle raporti väljatöötamist ja eh, tõesti tehtud on väga head tööd ja nagu te teate, siis on ettevõtlus eh, haridus väga oluline küsimus, see on osa ka Euroopa Liidu strateegiast ning see tuleb, tuleb defineerida prioriteedina kõikidel eri haridustasemetel ning ettevõtlusoskus peaks olema üks peamisi Euroopa Liidu kodanike oskusi Nad peaksid paremini mõistma ettevõtlust kui sellist ja raportöör rõhutab seda, et tuleb rääkida siin sellest, et kõige olulisem on arendada inimestest ettevõtlusoskust ning algatusvõimet. kahe tuhande kuuendal aastal oli meil ju siin elukestva, keskendusime elukestvale õppele ettevõtlusvaim tähendab teadmiste, oskuste eh, kogumit, eh, mida saab inimene kasutada ka isiklikel eesmärkidel ja mitte ainult eh, ettevõtte püstipanemiseks ning lõppkokkuvõttes, et tagada parem sotsiaalne kaasatus Euroopa Liidu ühiskonnas. raportis räägitakse aga kitsamas definitsioonis ettevõtluse osas ning räägitakse põhiliselt majanduslike eesmärkide saavutamisest, uute ettevõtete loomisest, produktiivsuse kasvatamisest ning konkurentsivõime suurendamisest. meie arvates on loomulikult ettevõtlus oluline majanduskasvu hoogustaja, kuid see on oluline ka muus mõttes, näiteks et inimene saaks edasi areneda, ennast täiustada, nii et ma sooviksin, et me jääksime siin pigem selle laiema definitsiooni juurde ning ettevõtluse vaimu puhul räägiksime kõikidest nendest erinevatest aspektidest, arvestades ka isiklikku ja sotsiaalset mõõdet ja mitte vaid majanduslikku, sest et seeläbi on ettevõtlus kaasavam ning suurendab ka nende inimeste hulka, keda see otseselt puudutab ning kes saaksid seda toetada meie muudatusettepanekud puudutavad järgmist, kõigepealt sotsiaalse ettevõtluse edendamine haridussüsteemis ning ettevõtlusoskuste saamine ning nende tunnustamine, mis on saadud nii-öelda mitteformaalselt ning eriti nendele noortele keskendumine, kes on kasvanud üles kehvemates tingimustes ning ühtlasi äh, koostöö arendamine, äh, sektoriülene tegevus. ma ootan huviga koostööd raportööri ning ka variraportööridega, aitäh. Grazie, kolleeg Kütšuk. aitäh, härra Kütšuk, palun. Well, thank you, chair, dear colleagues suur aitäh, proua esimees, kallid kolleegid, ka mina tahaksin kõigepealt õnnitleda raportööri selle laia lähenemise puhul sellele teemale, kuid ma tahaksin proua Šoidlovaga ise midagi lisada nüüd. hariduses on väga suur potentsiaal edendada noorte ettevõtlusoskusi ja seda on siin ka mainitud ja see on täiesti selge, aga me peaksime laiemalt võib-olla lähenema Äh, sellele noorte ettevõtlusoskuste arendamisele, mulle tundub, et siin on äh, keskendatud vaid haridussüsteemile, kuid neid oskusi saab ju ka mujalt. lõppkokkuvõttes on eesmärgiks ju arendada noorte loomingulisust, samuti äh, seda, et neid oleks parem või lihtsam tööle võtta haridustöötajad mängivad siin loomulikult suurt rolli, kuid ära tuleb mainida ka digitaalsed vahendid oskuste arendamiseks. ühtlasi siin tuleks kõiki vahendeid kasutada selleks, et noortel ettevõtjatel võimaldada ületada praegused suured lõhed, näiteks ettevõtlusalased teadmised, me saaksime neile pakkuda eh, nõuandeteenust, on ka selliseid, selliseid ähm, nõuandeid või teadmisi, mis on vajalikud selleks, et noor saaks ettevõtte luua. loomulikult on ettevõtlus äh, konkurentsivõime suurendamiseks väga hea ning äh, töökohtade loomiseks samuti soodustab ka majanduskasvu, aga mina pigem äh, rõhutaksin seda, kuidas soodustada koostööd ning heade tavade vahetamist liikmesriikide vahel. me peame vaatama seda, kuidas siis programmidesse kaasata just nimelt see ettevõtlusoskuste arendamine, et meie eesmärke kõige paremini saavutada, nii et äh, sellised oleksid minu märkused. Eh, eh, proua Trüpel, palun suur aitäh, suur aitäh ka proua Šoidrovale raporti eest, mina tahaksin äh, rõhutada seda, mida ütlesid juba eelkõnelejad ja nimelt, et ettevõtlus loomulikult on väga oluline ja see peaks olema osa äh, terve sellest, sellest laiemast struktuurist. alati äh, peab rõhutama seda, et on võimalik ju luua uus ettevõte. ettevõtlusvaldkonnas on osad liikmesriigid väga edukad ning seda sellepärast, et äh, seal on selline kultuur, mis ei mõista hukka läbi kukkumist, nii et nii-öelda positiivne läbikukkumine, täiesti normaalne on äh, siis läbi kukkuda näiteks esimese ettevõttega ja siis alustada uut äri. nii et selle me peaksime rõhutama, seda peaksime rõhutama ka siin raportis, nimelt et läbikukkumine nii-öelda võiks olla selle ettevõtluskultuurist positiivne osa ja et see on täiesti vastuvõetav, kui pärast seda alustada uuesti. aitäh ja palun. proua Kammer-Evert, jah, suur tänu, suur tänu ka raportöörile tema ettepanekute eest. tahaksin välja tuua mõned punktid. Erasmus pluss programmi puhul me tegelikult äh, oleme me ju ka välja töötanud osa programmi, milleks on Erasmus pluss entrepreneurship ehk siis ettevõtluse programm. see osa programmist pole veel väga tuntud ja me tegelikult komisjonilt kuulsime juba eelmine kord, et meile meeldiks väga, kui see programm tuntumaks saaks, selleks et äh, ka ettevõtlusprogrammi võimalusi paremini ära kasutada, kui siiani on seda tehtud. tegemist on üpris uue osaga programmist ja see ei ole nii tuntud, et võiks nüüd öelda, et äh, selle programmi puhul on meil huvi nii suur, et ei jätku raha nii et tõesti, me peaksime võib-olla rohkem tutvustama seda programmi ja ütlema, et ka siin on võimalus äh, saada äh, vahendeid toetuseks. ka mina oma koduriigis olen näinud, et on terve rida positiivseid näiteid koolide kohta. näiteks, et on loed, loodud õpilasfirmasid, et õpilased on mingi kioski avanud äh, koolihoovis ja õpivad siis selle kaudu ka äri tegevust. nii et võib-olla oleks hea, kui komisjon ka selles osas uuriks liikmesriikidelt, et millised on parimad kogemused just noorte ettevõtlusega ja noorte ettevõtete toetamisega. ma tahaksin siiski kriitikat teha ühes küsimuses. me peame kõikides küsimustes, mida me teeme, olema ka ettevaatlikud, et me säilitaksime siiski tasakaalu ja et me ei hakkaks siin äh, Äh, haridust ainult majanduse vaatevinkli alt vaatama, ehk et majandus on kogu aeg hariduses kõige tähtsam, vaid et me vahendaksime ka teisi oskusi, kommunikatiivseid oskusi, äh, sotsiaalseid oskusi, seda, kuidas meediat tarbida, et me ka nende küsimustega arvestaks ja seda kõike tasakaalus hoiaks. ja viimane punkt eriti just koolide puhul näeme me ju, et väga palju on vaja veel ära teha just äh, õpetajate koolituses. õpetajad saavad ainult siis ettevõtlusvaimu õpilastele edasi anda, kui nad ka ise on teadlikud sellest, kuidas ettevõtlus toimib ja ka ise omavad oskusi selles valdkonnas me teame, et praegusel hetkel on nii, et äh, õpetajad õpivad ülikoolis äh, ja läbivad õpetajakoolituse, lähevad kooli ning hakkavad seal siis õpetama, ilma et nad ise kunagi oleks mõnda firmat ka seestpoolt näinud, nii et me peaksime võib-olla siin ka õpetajaid toetama ja neid üles kutsuma, et nad peaksid ka võib-olla natukene rohkem öö, vaatama seda, kuidas ettevõtted toimivad öö, et kuidas töö seal toimib, ehk et see ei ole tähtis mitte ainult ettevõtlustegevuse jaoks, vaid ka selle jaoks, et nad saaksid õpilastele üleüldse edasi anda seda tunnet, äh, et kuidas on üldse ettevõtja olla. sest kui lihtsalt minnakse üldhariduskooli, edasi ülikooli, sealt tagasi kooli, siis ma kardan, et ei ole võimalik seda ettevõtlusvaimu küll täiel määral edasi anda või kui, siis ainult piiratult, nii et äh, tõesti, võib-olla tuleks siin ka rohkem iseennast koolitada, käia praktikal, võib-olla tuleks õpetajad ka saata mõnda ettevõttesse, et nad seal teatud valdkonnas siis ka käed külge lööksid ja praktilisi kogemusi koguksid. ma arvan, et see aitaks kaasa sellele, et need õpetajad siis hiljem ettevõtlusalaseid teadmisi ja ka ettevõtlusvaimu paremini õpilastele edasi saavad anda, kui nad seda on siiani teinud. aitäh, palun proua Libatška. suur tänu. kõigepealt tahaksin õnnitleda proua Šoidrovat ja mitte ainult selle puhul, et ta on välja töötanud nii hea raporti, vaid ka selle puhul, et ta on siin tõstatanud üldsegi nii olulise teema. kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis on ettevõtlus õppeainena ka koolis juba olemas ja ma olen väga uhke selle üle, et mina kahe tuhande teisel aastal haridusministrina just nimelt võtsin õppeainena õppekavasse ettevõtluse. nüüd äh, siin tuleks välja tuua kaks kõige olulisemat küsimust. kõigepealt see, mida ütles eelkõneleja, õpetajad. kui õpetaja ise ei ole üleüldsegi hingelt ettevõtja, siis ei saa ta seda ettevõtlusvaimu ka ju õpilastele edastada nii et kindlasti tuleks kõigepealt neid parimaid praktikaid ikkagi levitada õpetajate endite hulgas. nii et võib-olla siis ka mingisugune õpetajate vahetusprogramm, äh, Erasmus kõigile või mingisugused äh, muud programmid. ning äh, teine teema, mida siin ka juba mainiti, nimelt, et ettevõtlus on midagi terviklikku, see ei ole lihtsalt äri tegemine. ettevõtlus tähendab oskuste kogumit ning ühtlasi ka eh, inimestevahelist suhtlust, kuid ka isiklikke eh, oskusi, planeerimisoskust, analüüsioskust, nii et see on midagi terviklikumat. see näitab, kui selle lähenemine oleks selline, siis see näitab ettevõtlust hoopis teises valguses ja ka haridussüsteemis oleks sellest ilmselt kasu, nii et võib-olla saaksime siis lisada võtta siin ühise muudatusettepaneku ja saaksime rõhutada ettevõtluse olulist ka näiteks akadeemilises äh, valdkonnas, ülikoolides ja sealhulgas ka humanitaarteaduste osakondades. nüüd aga tahaksin sellest raportist kõrvale kalduda ja rääkida millestki muust, mul on teile väga positiivne uudis, nimelt meil on siin juba esimene läbimurre. Beneluxi ministrid ütlesid mulle, et üheksateistkümnendal mail kirjutavad nad alla akadeemiliste kvalifikatsioonide automaatse tunnustamise äh, ettepanekule, nii et see on siis meie esimene võit ja jah, kahjuks, et me kaugemale ei jõudnud Strasbourgis, aga kolm riiki on ikka parem kui midagi muud. aitäh veel kord. ja mm, tegemist oli tõeliselt suure strateegilise valikuga komisjoni puhul, mis sai ka laialdase toetuse täiskogul. palun, Julie Wood nüüd Uh, thank you very much, thank you. suur aitäh, suur aitäh raportöörile. jah, tõesti väga põnev arutelu ja tundub, et me kõik saame asjadest samamoodi aru. me mõistame, kui oluline on ettevõtlus, haridus, haridussüsteemis ja selleks, et tagada parem tulevik. mina olen terve elu olnud ettevõtja ja tihtipeale seisab asi lihtsalt sellest, et kuidas ideest jõuda nüüd millegi konkreetseni ja see lõhe ei ole mitte siin turgudel, vaid ikkagi ühiskonnas juba laiemalt, nii et jah, see laiem definitsioon oleks kindlasti hea ja me oleme siin rääkinud pikalt ka just nimelt sotsiaalsest aspektist. minu arvates lapsed sünnivadki ju täiesti kaasasündinud uudishimuga ja see uudishimu ongi see, mis määrab ära ettevõtjast, kui vaadata, kuidas lapsed mängivad, siis äh, kasutavad nad just nimelt nii-öelda ettevõtlusoskusi. näiteks, kuidas nad teistega suhtlevad, mida nad koguvad ja nii edasi, nii et minu arvates on see äh, aspekt, mis avaldub lastes väga varases eas, juba enne kooli mõnda aega tagasi olin väga eraldatud äh, piirkonnas Boliivias äh, väikeses külas ja kus siis äh, lihtsalt lapsed tegid kõik koos šokolaadi, nii et see oli lõbus ja see on ju tore tegevus ja kui on äh, kui lastel on tore, siis äh, räägivad nad seda ka edasi, et äh, miks see põnev on, et kes seda ostab, miks seda ostetakse, äh, kellele seda müüa ja nii edasi, nii et kui lapsed tegelevad selliste asjadega juba varasest lapsepõlvest peale. erinevad organisatsioonid liidud ja nii edasi teevadki ju niimoodi koostöös, ettevõtted on ju erinevad kooperatiivid, liikumised, mis on sellised sotsiaalsed võrgustikul põhinevad ettevõtluse vormid. alternatiivse kaubanduse mandaadile kirjutati alla küll enne, kui mina äh, siia parlamenti tulin, aga ikkagi sellesse suhtuti väga positiivselt, nii et ärgem unustagem alati õigus, õiglast kaubandust ning eh, meil on praegu käimas ju ka siin Euroopa või vabandust, rahvusvaheline arenguaasta, nii et siin me peaksime eriti täpselt vaatama seda, kuidas me arvestame näiteks ähm, vaesusega maailmas, kui me sõna võtame ja nii edasi, nii et alati ja ikka keskenduda nendele parimatele tavadele. E aitäh, palun nüüd härra Neikov. Благодаря, Силвия. Бях провокиран от моите колеги за предприемачество aitäh, kallid kolleegid, ma rääkisin ettevõtlusest ja sellepärast tahtsin siin ka sõna võtta, tegemist on väga huvitava teemaga minu jaoks. oluline on siin, et me ei vaataks mitte ainult õppeainena ettevõtlust, vaid see peaks olema horisontaalne, interdistsiplinaarne õpe, mis ühendab koole ja ülikoole, sellepärast julgustame siin omadusi, mis on kasulikud ka teie eraelus. ettevõtlust on nähtud ainult majanduslikust aspektist praeguseni, kuid me peaksime meeles pidama, et ettevõtluse läbi saavad noored arendada oma oskusi, õppida distsipliini, suurendada eneseusaldust, kõiki neid omadusi on vaja me peaksime tegema vahet selle vahel, mis toimub Euroopas ja mis toimub USA-s. Euroopas noored, kes tahaksid saada ettevõtjaks, moodustavad umbes kolmkümmend viis protsenti elanikkonnast ja USA-s on neid umbes viiskümmend protsenti, viiskümmend üks protsenti. ma ütlen seda sellepärast, et Euroopas me teame, et majandus tugineb VKE-dele ja kui me tahaksime et rohkem inimesi oleksid VKE-desse kaasatud, ma ütlen seda sotsialistina, kui me tahame pikaajalisi töökohti, siis peame arendama ettevõtlust koolides ja ülikoolides. ma arvan, et meil peaks olema suurem protsent inimesi, kes sooviksid luua oma ettevõtet. teisalt majanduslikust aspektist lähtuvalt, kui üks riik investeerib ettevõtlusse, siis äh, see mm, investeerimise, selle investeerimise võimendus on üks kuni nelikümmend. nii et see toob endaga kaasa keeruka majanduskasvu ja me peaksime sellesse teemasse rohkem süvenema, võimalikult hästi ettevõtlust ära kasutama ja noored inimesed peaksid ka nägema ettevõtlust kui mängu. aitäh, nüüd rohkem sõnasoovijaid ei ole. tahtsin küsida, kas komisjon soovib kommenteerida, palun. aitäh, et kutsusite meid siia väga huvitavale kohtumisele. meile komisjonis meeldivad need lisandväärtusega projektid ettevõtluse Euroopa vallas. me rõhutame vajadust holistilise sektori ülese lähenemise järele ettevõtluses ja hariduses ja ka noorte puhul. meil on vaja juhtida tähelepanu sellele, et väga oluline on luua laiapõhjaline koalitsioon erinevate sidusrühmade vahel. eriti just formaalse ja mitteformaalse õppe vahel. ma tahtsin viidata ka noortetöö ja vaba hariduse panusele, mis annab noortele laiapõhjalise valdkonnaülesed oskused, eriti just ettevõtlusoskused. sellele tuleb pöörata erilist tähelepanu. Euroopa Komisjon on väga heaks platvormiks, et tuua kokku kõik sidusrühmad, et üksteiselt õppida ja häid tavasid vahetada me tahaksime sellel teel jätkata ja suurendada koostööd. me oleme riikide põhistest raportitest juba näinud, et hariduse vallas ja ettevõtlushariduse vallas on tehtud algatusi. meil on vaja üksteiselt rohkem õppida ja kogemusi vahetada liikmesriikide vahel ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ka sellele, et Erasmus pluss programm on juba keskendunud ettevõtlusharidusele, mitte ainult võtmetegevusest number üks, vaid ka võtmetegevuses number kaks, mis hõlmab strateegilisi partnerlusi, riikideüleseid noortealgatusi, teadmiste ja sektoriaalsete oskuste ühendusi. näiteks saab ka õpetajakoolitust tugevdada selle programmi raames tulevikus. ma tahtsin anda sõna ka oma kolleegile, kes soovib ehk midagi omalt poolt lisada. aitäh. mina esindan rohkem hariduspoolt ma arvan, et me peame laiapõhjalise ettevõtluse õppe tagama, see on oluline. ja ma arvan, et ettevõtlusõpe peaks olema kaasatud kõikidele õppetasanditele, muidugi ka kutseõppesse ja kõrgharidusse. nagu mu kolleeg ütles, siis ettevõtlus on juba olnud meil päevakorral pikka aega, meil on juba kahe tuhande kuuenda aasta soovitused ja Erasmus pluss programmis on ettevõtlus juba laialt esindatud, ka liikmesriikides on teema päevakorral. küsimus on selles, kuidas selle teemaga veel rohkem tegeleda ma arvan, et üldises plaanis on meil väga hea meel, et tegemist on aktuaalse teemaga ja et me saame sellega edasi liikuda. meil on mõned konkreetsed kommentaarid samuti raportile, kuid ilmselt on parem neid arutada nelja silma all raportööriga. aitäh! me hindame väga aktiivset koostööd komisjoniga, annan nüüd sõna taas proua Šoidrovale, palun. aitäh! ma tahtsin tänada teid kõiki kommentaaride eest ja ma arvan, et suur osa nendest äh, kaasatakse ka läbi muudatusettepanekute teksti. ma tahtsin rääkida haridusest laiemalt, kuid saan seda teemat äh, läbi erinevate selgitustega paremini selgitada, tõepoolest ka kõrgharidussektor on siin kaasatud. ja võib-olla saan selgitada ka Erasmuse programmi rolli, mida mainitakse ka kuuendas punktis. heade tavade vahetamisele lisaks olen pakkunud välja ka võrgustiku, mida komisjon äh, saaks juhtida, tegemist oleks heade tavade vahetamise võrgustikuga kõikjal Euroopa Liidus. võttes teie kommentaare arvesse, tahtsin viidata ka sellele, et kokkuvõttes kutsun komisjoni üles ametiaja lõpus avaldama raportit nende sammude kohta, mis juba on astutud tunnistan, et kui mina midagi teen, siis ma tahan näha ka tulemusi. sellepärast ma loodan, et ametiaja lõpus tuleb komisjon välja analüüsiga selle kohta, kas selline võrgustik loodi, kas Erasmus võimaldas heade tavade vahetamist, nii et ma loodan, et hiljemalt neli aastat hiljem saame selle küsimuse juurde tagasi tulla. aitäh kõikidele nende huvitavate kommentaaride eest tuletan meelde, et komisjon hääletab neljateistkümnendal juulil viimasel koosolekul enne suvevaheaegi, vaheaega ja muudatusettepanek tuleb, uut muudatusettepanekut tuleb esitada kaheteistkümnendaks maiks. veel üks väike märkus minu poolt, ma arvan, et äh, see huvitav analüüs, mida ma siin nägin dokumendile lisaks, on väga oluline parlamendi jaoks, sest me oleme esimeses mitmeaastase finantsraamistiku rakendamise faasis, nii et ka Erasmuse rahastamist on võimalik veel läbi vaadata, samuti on oluline elukestva õppe põhimõte ja hariduse ennetav roll väga huvitav oleks vaadata, millised on olemasolevad platvormid ja kultuurikomisjonis püüame muidugi Euroopa Komisjoniga koostööd kõik teha kõikides nendes valdkondades. teavitada üksteist vastastikku ja te ütlesite, et uuring on tehtud äh, kahekümne kolmes riigis sellel teemal. ja ma tahtsin teada, kas seda kaasajastatakse ja äh, kas püütakse luua koolide või ülikoolide või ettevõtete võrgustikke, kellel on teatav kogemus juba olemas? Erasmuse ettevõtluse ja teiste programmide raames on võimalik läbi viia teatud projekte, ka klastrite puhul on see võimalus olemas meid huvitavad väga ülikoolid ja mittetulundusühingud ja nendevahelised võrgustikud. samuti on väga palju idufirmade spin-offide kogemusi, mida saaks omavahel vahetada ja mis oleks väga huvitav. nüüd läheme aga järgmise raporti juurde härra Diakonu poolt tahtsin äh, kolleegidele meelde tuletada, et homme on ühiskuulamine, mille korraldame koos inimõiguste komisjoniga inimõiguste teemal see toimub homme üheksa kolmekümnest üheteist kolmekümneni siinsamas kolmandal korrusel. Te teate, et Bakuus räägitakse Euroopa spordialgatusest. ja et spordi edendamine on ka meie pädevuses. seega tundus äh, õigustatud olevat omavahelisi kogemusi jagada inimõiguste komisjoniga ja peame rääkima ka spordi osa tugevdamisest. kutsun teid äh, homme kuulamisel osalema. nüüd on sõna kolleeg Diakonul, palun. aitäh a fost solicitată să redacteze un kallid kolleegid, meie komisjonilt paluti arvamust ja arvamuse palujaks on õiguskomisjon, mis vastutab selle küsimuse eest. me räägime siin geograafilise tähise kaitse laiendamisest mittepõllumajanduslikele toodetele. nii et tegemist on toodetega, mis puudutavad näiteks käsitsi tehtud tooteid ja need vajaksid nüüd kaitsmist. meil on komisjonid juba roheline raamat selle kohta ja oleme saanud vastuseid ka erinevatelt sektoritelt, meil on toimunud ka esimene mitteametlik arutelu nende küsimuste üle raportööridega. ja me rääkisime ka sellest, et meil on vaja saada rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas seda kaitset ellu viia kultuurivaldkonnas me toetame seda algatust, aga ma olen veendunud, et me peaksime õigusliku raamistiku selle süsteemi jaoks selgemalt sõnastama. kui näiteks nüüd öeldakse, et me räägime siin päritoluriigist, siis jah, põllumajandustootjate puhul on seda lihtne öelda, aga ka näiteks käsitöötoodete puhul ei ole mitte alati võimalik päritoluriiki paika panna. saan aru, et selle süsteemiga on see aga vajalik, nii et sellepärast, kui mina olen asjadest õigesti aru saanud, peame me panema ka õiguslikus raamistikus päritolumärgise paika, isegi kui meil on võib-olla erinevaid klassifi-, erinevaid eh, defineerimisvõimalusi selle kohta siis me peaksime arvestama ka innovatsiooniga, tehnoloogilise innovatsiooniga. siin tundub mulle, et on tegemist vastuoludega, kui hakatakse siin kaitsma vanu elukutseid, siis on meil siiski vaja teatud vabadused säilitada tehnoloogilise arengu jaoks. ainult niimoodi on meil võimalik äh, tagada äh, Äh, selliseid muutusi, mis ka toote kvaliteeti ei mõjuta. veel üks asi, mida tahtsin öelda. on väga hea, et vanade elukutsete jaoks need äh, kaitseklauslid välja töötatakse. tegemist on elukutsetega, mis on juba sada, isegi tuhandeid aastaid vanu ja mida ähvardab väljasuremine. lõpetuseks tahtsin veel öelda, et on väga tähtis, et äh, ka kõik käsitöömeistrid hoolitseksid oma koduriigis selle eest, et äh, nende elukutset kaitstakse. näete, mina tõin selle asja siin kaasa, siin on minu sülearvuti, mis on nii-öelda kaasaegne toode ja see on pakitud siia väga-väga vanasse tootesse. kui see teile meeldib, võin teile ka telefoni numbri anda, saate ise tellida, seda kõike on võimalik saada, selliseid arvutikotte on võimalik saada. Acesta este, acest port laptop este făcut um, de tegemist on õlgedest punutud äh, kotiga, selle on valmistanud äh, Donau delta ääres elav naisterahvas. Äh, need õled on ka sealt pärit nagu te teate, Donau voolab pea läbi poole Euroopa ja jõuab siis Donau deltasse. nii et kogu Euroopa on siin kotis hulgas, et ma võiksin teile väga palju huvitavat rääkida. see on nagu kullakaevandus, see küsimus. aga saan aru, et äh, mul ei ole nii palju aega. kui me nüüd aga räägime nendest eesmärkide saavutamisest, sellest, et meil on pärandid, mida tuleb kaitsta et see esindab meid, et see on osa meie identiteedist, kultuurilisest identiteedist, kultuuripärandist ja et seda tuleb kaitsta, restaureerida, parandada. ja kui on seda vaja teha, siis on meil vaja ka inimesi, kes seda teeksid, käsitöömeistreid, kes oskavad vanu kunstiteoseid äh, restaureerida, näiteks keraamikat, äh, vanu vitraaže seda, need on vanad oskused, mis aga vaikselt surevad välja. varsti ei ole meil enam kedagi, kes oskab seda teha, nii et kui meil ei õnnestu neid äh, elukutseid kaitsta, siis see juhtub ja tegelikult me räägime siin ka töökohtadest ja rahast. aga tegemist on moraalse kohustusega. nii et suur tänu tähelepanu eest ja te võite kohe kindlasti mulle ka küsimusi esitada. jaa, selline esitlus tundub mulle väga tõhusana ja see oli ka sümboolne näide. muidugi on tegemist väga olulise teemaga, sellel teemal on komisjon avaldanud ka rohelise raamatu, kus on hinnatud, kuidas kaitsta mitte põllumajanduslikke tooteid ja käsitöötooteid. annan nüüd sõna härra Nekofile, kes palus sõna. ja siis veel kahele kolleegile, palun. Уважаеми колеги, най-напред искам да... Aitäh, Silvia! Suur tänu härra Diakonaule konstruktiivse koostöö eest. ma leian, et see arvamus on tasakaalus, see keskendub õigusliku raamistiku vajadusele Euroopa Liidu tasandil ja ka sellele, et meil tuleb säilitada traditsioone ka käsitöö ja teistes valdkondades, mis ei ole seotud põllumajandusega. me oleme kõik teadlikud, et meie kultuuripärand võib kaduda, kui meil ei ole geograafilise tähistusega kaitset sellepärast ma toetan seda ühend, ühissüsteemi Äh, mis ei kehti mitte ainult põllumajandustoodetele, see aitaks meil ka äh, luua töökohti ja parandada toodete tootmist. olen variraportöör sellele arvamusele ja ma keskendusin kultuuripärandi säilitamisele just mittepõllumajanduslike toodete puhul ja ka nende tootmismeetmete kaitsmise pool, peale siin on terve rida äh, mittepõllumajanduslikke tooteid, mis põhinevad traditsioonilistel oskustel, tegemist on väga rikka kultuuripärandiga ja me peame seda säilitama ning selle edasi andma tulevastele põlvedele. see on osa meie identiteedist ja osa meie kultuuripärandist. kaitse Euroopa Liidu tasandil muudaks need tooted rohkem tuntumaks ka, samuti tunnustataks ka nende toodete materjali kvaliteeti. geograafiline päritolu on väga tähtis kultuuripärandi kaitsmisel ja ka, ka kohalikele tootjatele korraliku töötasu maksmise pärast ja sellepärast on meil vaja investeerida ka haridusse ja koolitusse, nende inimeste harimisse, mis äh, toodaks neid tooteid ja niimoodi me saaksime neid äh, käsitööoskuseid ka atraktiivsemaks muuta. kokkuvõttes liikmesriigid peaksid toetama igasuguseid algatusi, millega traditsioonilisi käsitöö äh, elukutseid toetatakse, meil on niimoodi võimalik saada rohkem teadmusi kultuuripärandi kohta, me saaksime ka kultuuripärandi turismi jätkusuutlikumaks äh, muuta ja peale selle me peaksime kultuuripärandialast haridust andma ka koolides, õppekavades peaksid olema õppeaineid, kus tutvustatakse ka traditsioonilisi käsitöö äh, oskusi ja valdkondi erinevates liikmesriikides, tuleb tõesti neid teadmisi põlvkondadelt põlvkondadele üle anda. ja veel lõpetuseks, aga see pole üldse mitte vähem tähtsa, tähtis, selle kaitse laiendamine oleks väga tähtis ka teatud traditsiooniliste kaubateede kaitsmisel. ma käisin Hispaanias ja seal räägiti ka sellest, et äh, geograafilised äh, tähised võivad ka vanu, aidata vanu kaubandusteid säilitada. näiteks Hispaanias öeldi, et äh, juba keraamikatööstuse jaoks oleks see väga tähtis ja see aitaks parandada nende turismi sihtkohtade säilimist. aitäh, palun nüüd kolleeg McLaughlin. aitäh, suur tänu ka raportöörile. meie ECR fraktsioonis vajame veel veenmist selles osas, et kas geograafilist tähist on vaja, sellepärast me soovime, et komisjon teeks täieliku mõjuhinnangu äh, Euroopa Liidu ettevõtete kasu kohta ja ka kulude kohta ja millised on ka probleemid, sest me kardame, et ähm, see võib innovatsiooni pidurdada, kui kasutatakse mm, vanamoodsaid vahendeid ja võib-olla jätab see väga vähe mänguruumi uuendusmeelsusele ning uute toodete loomisele. ma arvan, et äh, väga lihtne on seda geograafilist tähise süsteemi kasutada aga me peaksime siiski mõtlema ka selle peale, kuidas selles mudelis erinevad tooted toimivad. ma kardan, et see võib väga keeruliseks minna erinevates riikides erinevate toodete jaoks tegelikult on lugu selline, et geograafilised päritolu tähised on olnud ka mittepõllumajandustoodetele juba ammu olemas, aga liikmesriigid ei kasuta neid ja tuleks nüüd teada saada, miks liikmesriigid ei ole neid süsteeme vastu võtnud. kas sellepärast, et nad arvavad, et neil ei ole mitte mingit väärtust või miks? meie leiame, et kaubamärk oleks palju parem, see tagab meile suurema paindlikkuse ja aitab ka toodete kvaliteeti säilitada. Äh, ja samal ajal kaitseb ka äh, toodete eripärasid, näiteks geograafilise äh, katstuse puhul kohati on piirkond kõigest kolme kilomeetri raadiuses ja see on meie arvates liiga väike, nii et me tõesti peaksime mõtlema äh, Äh, kuidas seda täpsemalt teha ning me leiame, et siin tuleks teha ära rohkem mõttetööd ja me tahaksime teada saada, kui paljud liikmesriigid on mitte põllumajandustoodete geograafilised tähised sisse viinud ja kui palju neid täpselt on siis olemas. ja mis puudutab menetlust, siis äkki võiks teha ettepaneku, et seda võiks teha üle-euroopaliselt, juhul kui see süsteem tõesti osutub kohaldatavaks, aga me siiski soovime esitada rohkem küsimusi selle kohta me ei usu, et tegemist on lihtsa küsimusega, et me ütleme, et kui kaitseme kõike, siis on see kõik suurepärane. ma ei usu, et see on nii. ma arvan, et meil on vaja rohkem teada saada, aga ma olen siiski nõus, et jah, tõesti, et äh, on väga toredaid tooteid olemas nagu raportööri rüperaalikott, aga meil on vaja leida erinevaid võimalusi nende toodete reklaamimiseks ja ma kardan, et ülekaitsmine ei aita tegelikult meie kultuuripärandit kaitsta ja sellele reklaami teha aitäh nende märkuste eest. palun äh, kolleeg Botško nüüd. Äh, aitäh. ma olen raportööriga nõus. olen nõus, et me peame kaitsma kultuuritooteid, need, neid tooteid, mis iga riigi ja rahvuse ajaloo jaoks on tähtsad. Ungari valitsus on äh, välja töötanud terve kogumiku Ungari toodetega, kus on äh, üles reastatud kõik erinevad tooted, mis aitavad kaasa äh, Ungari kultuuri säilitamisel, seal on keraamikatooted, tekstiilitooted ja mis oleks veel parem kui geograafiline tähis, see on suurepärane võimalus kaitsta kultuuripärandit ja sellepärast mina leian, et me peaksime seda toetama. me peaksime toetama seda, et meil on nii-öelda positiivne protektsionistlik lähenemine kultuurikaupade jaoks ja ma arvan, et geograafiline tähis peaks olema osa sellest. proua Trüppel, jah, aitäh härra Diakonule. ma toonitan seda, et meil on vaja tõesti sügavamat uuringut selle üle, mis on eelised ja puudused selle süsteemi puhul ja mida tuleks ära teha just sellepärast ma oleksin ettevaatlikum ma arvan, et meil on vaja rohkem teada saada selle kohta, mida see tähis endaga kaasa tooks ja sellepärast ma toetan ECR fraktsiooni lähenemist. aitäh, pöördun komisjoni poole, kas soovite vastata yes.? Um, well, jah, aitäh, aitäh, proua esimees suur tänu nende ettepanekute eest, mida kultuurikomisjon on teinud äh, õiguskomisjonile. komisjon oli huvitatud just äh, selleks, et äh, mittepõllumajanduslikke autentseid tooteid kaitsta, mis põhinevad vanadel traditsioonidel ja mis on juurdunud teatud geograafilise piirkonna pärandist komisjonile meeldib see, et soovitakse säilitada traditsioonilisi teadmisi ja oskusi ja komisjon on huvitatud ka sellest, et soovitakse rohkem tarbijaid informeerida ja samamoodi aidatakse tootjatel kaitsta oma tooteid ning komisjon on mõelnud ka selle äh, süsteemi majandusliku potentsiaali peale, et me saame luua töökohti, toetada väikesi ettevõtteid ja suurendada teatud piirkondade atraktiivsust. komisjon ei ole praegu veel otsustanud selle üle, kas geograafilist tähist ka Euroopa Liidu tasandil mittepõllumajandustoodetele laiendatakse. komisjon otsustab selles küsimuses ja arvestab neid soovitusi, mida teeb kultuuri- ja hariduskomisjon, eriti just selles osas, kuidas ühendada tehnoloogilist äh, uuendusmeelsust äh, lõpptoote kvaliteediga. peale selle tuleb meil paika panna ka geograafilise piirkonna äh, tähis ja definitsioon ja see, kuidas seda väljaspool kasutatakse. ja peale selle tuleb arvestada veel ka sellega, et me peame juba arvestama olemasolevate geograafiliste tähistega liikmesriikides selleks, et vältida liigset bürokraatiat nende geograafiliste tähiste registreerimisel Euroopa Liidu tasandil pärast kõiki neid vastukajasid meie dokumendile ja sellele, mida on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee öelnud, on jõudnud see algatus nüüd Euroopa Parlamenti ja Kultuurikomisjon koostab ka oma arvamuse ja see aitab kõik äh, komisjonil oma tööd selles valdkonnas jätkata, aitäh! aitäh! ma arvan, et tegemist on väga olulise küsimusega. ja mul on väga hea meel tasakaalustatud raporti üle, mida härra Diakon on koostamas. ma arvan, et kõik need teemad väärivad süvitsi minemist, mõjuhinnang, hinnang selle kohta, millised võiksid olla erinevad aspektid ma arvan, et siin saame teha koostööd teiega selleks, et vaadata, millised elemendid ja hinnangud on olulised selleks, et minna edasi. nagu paljud liikmesriigid on juba teinud, tunnustades teatud tooteid ja oskusteavet nii peame meie pöörama samuti nendele toodetele suuremat tähelepanu ja ka innovatsioonile ja investeeringutele. me peame jätma võimaluse ka tooteid uuendada. see raport läheb hääletusele kuueteistkümnendal juunil ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheteistkümnes mai. ma arvan, et raportöör ja variraportöörid peavad dialoogiga edaspidi komisjoniga selleks, et leida sobivaim tasakaal, aitäh. palun, härra Diakonu uh,. jah, hästi lühidalt, veel mõned märkused kõik sõnavõtud olid täiesti õiged, on tõesti õige see, et me peame olema ettevaatlikud ja uuringud, neid on muidugi vaja, jah, uuringuid on igas valdkonnas vaja, see peaks olema suisa kohustuslik. aga ühte asja tahtsin siiski veel öelda. minu kodukülas on lugu selline ja on kogu aeg olnud, et, et kõiki ahjusid ehitas üks pottsepp. ta elas seal ühe mäekese otsas ja ükskõik kellel ahju oli vaja, kõik pöördusid tema poole ja üheksakümnendatel kogu see lugu muudus. kõik pakkusid nii-öelda teenuseid, tegid om-, oma ettevõtted, toona majandus oli meil käpuli ja rääkisin ühe kunagise koolivennaga, ütlesin, et mis nüüd saab, mida me teeme, mida me nüüd küll ette võtame? ma ei tea omul acela. ja siis me ütlesime, et nojah, kas on veel olemas see mees, see Potsepp, kes kunagi ahju ütles, jah, ta elas veel, tal oli seitse last ja kõik äh, lapsed olid välismaale läinud või siis ka linnadesse, äh, tööotsingul muidugi aga tema elukutset, Potsepa elukutset ei pidanud keegi edasi, mitte keegi ei osanud enam ahjusid ehitada ega ka neid ahjusid, mida ta oli ehitanud, parandada. ja nüüd on minu kodukülas lugu selline, et meil on nii-öelda seitse Potsepa, kes tegelevad ka keraamikaga, aga mitte keegi nendest inimestest ei ole enam pärit meie kodukülast nii et oleks hea, kui neid elukutseid edasi antaks. võib-olla te olete ka näinud filmi selle kohta, kus täpselt just sellest räägitakse ja toona oli seal filmis nimelt räägida sellest, kes oskab veel kellasid valada. kui palju on veel neid inimesi, kes oskavad kellasid valasid ja seal filmis öeldakse, et see kes veel seda oskab, saab tuhat dollarit või midagi sellist, nii et tõesti on tähtis mõelda selle peale, et need elukutsed surevad välja. kui me läheme supermarketisse, siis kõik on ka ainult mingi suurte hulgikettide tooted. jaa, ma arvan samamoodi tõesti, Euroopa rikkus peitub tema mitmekesisuses. meil ei saa olla mitmekesisust ilma selle säilitamise ja väärtustamiseta. nii et me leiame kindlasti siin võimaluse kõike ka raportisse sisse kirjutada. aitäh ka selle kire eest, mis on väga oluline selliste teemade puhul. ja järgmiseks saab sõna härra Morgan Euroopa turismi edendamise uued ülesanded ja kontseptsioonid Lissaboni leppega sai parlament uued pädevused ja väga oluline on see, et täna on meil arvamus esimese transpordikomisjoni turismialase raporti kohta ja ma arvan, et me tahame siin väärtustada eelkõige kultuuriturismi. palun, härra Morgana. aitäh, esimees. muidugi on mul väga hea meel, et ma saan esitleda teatud ettepanekuid äh, raportile Euroopa turismi edendamise uued ülesanded ja kontseptsioonid. ka siin on meil ainult tuhat viissada tähemärki antud, nii et siin ei ole võimalik kõiki teemasid põhjalikult käsitleda, kuid teen oma parima. nagu te olete kindlasti lugenud minu arvamusest, siis püüdsin välja tuua põhipunktid, mis peaksid olema võtmesõnumiks, mille saadame transpordikomisjonile, mis, nagu esimees meelde tuletas, on pädev komisjon kõigepealt siis ähm, kultuuriturismi sotsiaalne, vaimne ja majanduslik aspekt. ma arvan, et see on otseselt seotud meie komisjoniga, siis väga aktuaalne väljakutse tagada uus tasakaal turismi laienemise ja kultuuripärandi ja looduspärandi säilitamise ja väärtustamise vahel. ja ka uute äh, kunstiteoste loomise vahel, sellepärast et me ei pea alati vaatama minevikku, vaid peame mõtlema ka tulevikule. turismi edendamine mitte ainult läbi juba olemasolevate algatuste ja programmide Euroopa Liidu tasandil, vaid pakkudes välja ka uut instrumenti ehk mm, Euroopa kultuurikaarti. ma arvan, et see oleks oluline selleks, et rõhutada kultuuriturismi väärtust Euroopas. seega on väga oluline ka kultuuriharidus, sellepärast et kui meie kaaskodanikud ei ole kokku puutunud kultuuriharidusega, siis muidugi ei pööra nad sellele ka hiljem tähelepanu. see on see aga tähendab seda, et alates perekondadest ja koolidest on kultuurihariduse aspekt, mida tuleb rõhutada. muidugi tuleb pöörata tähelepanu ka kõikidele inimestele, eriti neile, kellel on konkreetsed vajadused viitan siin näiteks väikelastega perekondadele, erivajadustega inimestele, eakatele, selleks, et tagada neile võimalikult laialdane ligipääs kultuuriturismile. toon siin konkreetse näite, näiteks äh, erivajadustega inimeste puhul ei piisa ainult arhitektoonilistest muudatustest, vaid ka äh, nende saatjatele tuleb lihtsustada ligipääsu äh, neile tuleb äh, ette näha spetsiifilisi teenuseid ja tagada ka parkimiskohti. ja Euroopa kultuuri väljakutsete hulgas on ka hea kultuuripärandi ja looduspärandi haldamine, sest me teame, et tegemist on ühe põhirikkusega Euroopas. aitäh ja tänu sellele kultuuripärandusele on Euroopa üks põhilisi kultuuriturismi objekte maailmas. kultuuriturism on oluline ka majanduskasvu ja tööhõive taaskäivitamisel. tuletan meelde, et kultuuriturism moodustab nelikümmend protsenti kogu turismist Euroopas. kui me tahame aga võttes arvesse kommunikatsiooni praegu kõikidel tasanditel, mitte ainult säilitada olemasolevaid kultuuriväärtusi, vaid meelitada ligi ka uusi turiste, on meil vaja leida tasakaal ja välja töötada strateegiad, mis lubavad turismi laiendada, samas säilitades ja väärtustades kultuuripärandit ja looduspärandit Euroopas. toon siin konkreetselt paar näidet meil on praegu täiesti vastuvõetamatu olukord mõnedes kohtades Euroopas, näiteks suured kruiisilaevad Veneetsias või tohutud turistide massid Alhambras, Granadas, kus tuleb jaotada juba külastajaid gruppides või ka Dubrovniku või Praha eh, tipphooaja eh, külastused me peame muidugi turismi Euroopa kodanike hulgas edendama, kuid samas oleks vaja seda lihtsustada läbi Euroopa kultuurikaardi, mis loodaks rahvusvahelise tudengikaardi eeskujul ja mis lihtsustab äh, liigi, ligipääsu muuseumidele, monumentidele, arheoloogilistele äh, väärtustele ja nii edasi. ja peale selle on oluline, et see uus instrument tooks endaga kaasa Euroopa kultuuripärandi jaoks, kultuuriturismi jaoks tõelise lisandväärtuse. see lihtsustab konkreetselt kodanike jaoks võimalusi ligi pääseda kultuuripäranditele ja tegemist on ka sümboolse instrumendiga. ja tuletan meelde, et minu eesmärk on esitada muudatusettepanekuid ka oma tekstile selleks, et konkreetselt tsiteerida juba olemasolevaid tõhusaid Euroopa tasandi algatusi, millega tuleb jätkata ja võimalusel ka neid edasi arendada, kuid me teame, et praegu on eelarvepiirangud selles osas nagu näiteks Euroopa kultuuripealinnade algatus, Euroopa kultuuriteed, Ähm, kultuuripärandi märgis või loov Euroopa. ja selleks, et äh, rõhutada, kui oluline on jätkata digiteerimisega, mis on üks põhiaspekte kultuuripärandi puhul ja innovatsiooniga, mis on väga oluline VKE-de kontekstis, peame arvesse võtma ka ääremaiseid piirkondi. ja siinkohal võtan oma ettekande kokku ja ootan ära kolleegide kommentaarid, sest praegu on hea võimalus kõikide institutsioonide ja parlamendi tähelepanu sellele teemale juhtida. aitäh härra Morganale selle ettekande eest, nüüd annan sõna variraportööridele, kõigepealt ähm, härra Savrakis. härra Morgana on töötanud välja väga hea teksti loomulikult on Euroopa Liidul tohutu turismipotentsiaal ja me peame sellega ära kasutama. me peame töötama välja uued Euroopa kultuuriturismi marsruudid, nii et loomulikult ka veiniturism, toiduturism ja nii edasi. hiljuti lugesin härra Fissase väga head teksti, mis rääkis just nimelt sellest, et gastronoomiline turism on järjest enam levinud, on ka noortevahetusprogramme, mis on väga olulised. tahaksin aga nüüd tulla sporditurismi juurde, mis jällegi võiks ju kujutada Euroopa arengus olulist momenti spordi üritusi korraldatakse väga palju, spordivõistlus on ju väga atraktiivne mitte ainult otsestele spordifännidele. kindlasti tuleb rõhutada ka turismisektori töötajate koolitusele. nii et härra Morgano veel kord minu õnnitlused selle väga hea teksti puhul, loomulikult on siin selged piirangud ees, väga pikalt ei ole võimalik kõikidest mõtetest rääkida ja ma eda-, ma esitan teile ka omad muudatusettepanekud, mis aga on üsna sarnased teie tekstile. härra Zambaski, palun. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги. Suur aitäh, proua esimees kallid kolleegid. ka mina äh, ütleksin, et jah, see raport on väga hea, väga olulisel teemal. kultuuriturism, sporditurism kõiki neid erinevaid turismitüüpe on võimalik veel edasi arendada Euroopa Liit saab kindlasti turismisektori konkurentsivõimet parandada. see kohustus tuleb ka otseselt artiklis sada üheksakümmend viis Euroopa Liidu toimimise lepingus. loomulikult äh, teeb Euroopa Liit äh, turismisektoris äh, kõike vaid vabatahtlikult. Bulgaarias on küll oma turismisektor, kuid võrreldes seda teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, siis on meil veel paljudki õppida Euroopa Liit on suur ja lai ja me ja turismivõimalusi on siin väga palju, nii et me peaksime neid ka säilitama. Euroopa Liidus on väga palju huvi pakkuvat ähm, kultuurimälestised ähm, ja nii edasi, nii et kultuuriturism ju tegelikult äh, aitab hoida Euroopa Liidu kultuurilist mitmekesisust turism pakub umbes kaheksa miljonit töökohta, vabandust, kaheksateist miljonit töökohta Euroopa Liidus, kui me sinna sisse arvestame ka seotud sektorid, transport, infrastruktuur ja nii edasi. majanduskasv ja tööhõive, need on kõige olulisemad teemad ning äh, turism peabki soodustama just nimelt nii tööhõivet kui ka majanduskasvu. väga raske on turismi kvaliteedinõudeid ühildada. Euroopa Liidu liikmesriikides lähenetakse sellele küsimusele erinevalt. võiks olla siis näiteks vabatahtlik turismi äh, kvaliteedimärgis Euroopa Liidus mõnedes riikides on sellised kvaliteedimärgised juba olemas, kas piirkondlikul või riiklikul tasandil ning ka need on eh, nii-öelda vabatahtlikud, Bulgaarias seda küll veel ei ole. meil on olemas küll võimalus hinnata eh, turismiteenust, eh, aga tegelikult ju kvaliteediga seal ilmtingimata alati ei arvestata, nii et see on üks väga vastuoluline teema nii et igasugune turismi soodustamine on kindlasti ähm, hea, siin peame kasutama täielikult ära digitaalseid võimalusi ja eriti just kultuuriturismi osas. härra Kutšuk, palun. Uh, suur aitäh, suur aitäh, härra Morgano, et olete välja toonud ähm, väga olulised teemad, aga ma tahaksin ise siia paari asja lisada Euroopa Liit jah, on oluline kultuuriturismi sihtpunkt, turiste tuleb nii Euroopa Liidu seest kui ka mujalt, kuid turistide arv järjest kasvab. Euroopa Liit on aga hiljuti jäänud veidikene ilma oma turuosast uute sihtkohtade kasuks üle terve maailma nii et me peaksime kasutama eni-, kõiki erinevaid turundusvõimalusi selleks, et tagada meie turismisektori jätkusuutlik areng investeerida tuleb eelkõige ikkagi inimkapitali selleks, et me saaksime konkurentsivõimeliselt kasvada. tundub, et hetkel turismisektoris ei ole piisavalt kvaliteetset tööjõudu, nii et väga tähtis on, et tuleks leida ehm, mitut keelt rääkivad teeni, teenindusele suunatud hea kvalifikatsiooniga inimesed turismisektoris kindlasti peaksime rõhutama ka pikaajalisi investeeringuid selleks, et jätkusuutlikult säilitada kohalikku kultuuri ning loomulikult ka keskkonda. parimate tavade vahetamine liikmesriikide ning ähm, erinevate sidusrühmade ja partnerite vahel on samuti väga tähtis, institutsioonid, muuseumid, turismiettevõtted ning kõik teised peaksid üheskoos välja töötama innovatiivsed, äh, innovatiivse lähenemise selleks, et ikkagi rahuldada külastajate soovid. nii et me peaksime äh, kaitsma nii äh, looduslikku mitmekesisust kui ka kultuurilist mitmekesisust. nii et me saaksime siis edendada omaenda äh, ainulaadset kultuuri ning teiselt poolt soodustada tööhõivet. proua Trüpel, palun suur aitäh härra Morganole raporti tutvustamise eest ja mina tahaksin ise rääkida vaid ühest konkreetsest punktist. räägiti sellest, et meil on vaja jätkusuutlikku kultuuriturismi. ja härra Kjutšuk nüüd just ütles, et me peaksime parimatest tavadest lähtuma üle terve Euroopa Liidu. nüüd üks näide tõsisest probleemist. suured kruiisilaevad sadamatesse sisenedes äh, heidavad nad õhku tohutu hulga CO kahte, nii et meil peab olema nüüd kiiresti võimalus pakkuda nendele kruiisilaevadele elektrit sadamates, mis oleks toodetud taastuvenergiatest, nii et see on siin äh, kiire muudatus, mida vaja on. lisaks me teame, et kodanikud ju samuti soovivad järjest rohkem just nimelt äh, jätkusuutlikku kultuuriturismi. näiteks Kreekas on see suureks probleemiks, äh, te teate isegi, mis toimub Kreeka saartel ja ka mujal. nii et ma tahaksin tõesti see raportisse sisse võtta, sest et arenguruumi on meil kõigil veel palju. proua Svedrova aitäh, ka mina tahaksin tänada härra Morganot arvamuse väljatöötamise eest. siin tuleb välja siis selline uus lähenemine ka transpordile. ja äh, kõik on väga selgelt väljendatud, spordiüritused on ettekäändeks näiteks reisimisele jah, loomulikult selleks, et näha spordiüritusi, aga näiteks lihtsalt sellest, et ise sporti teha, näiteks jalgrattaga sõitma minna kuskile. ja nüüd kõige viimane punkt, soodustused. näiteks teatrit, kui käia teatrietendustel, raamatupoodides ja nii edasi, jah, seda kindlasti, aga ärgem unustagem siin ka mündi tagumist poolt, kui nüüd teha mingisugune soodustus või soodsam sissepääs, siis peab olema suunatud ikkagi õigetele inimestele, ehk siis näiteks noortele ja lastega peredele. aga soodsamat sissepääsu pakkudes ju jäävad teised jällegi ilma võib-olla lisasissetulekust, nii et seega tuleks siis nendele institutsioonidele seda kuidagi hüvitada, et need asutused ikkagi edasi kestma jääksid nii et soodsam sissepääs teatud inimestele, kui nad käivad teatud tüüpi kultuuriüritustel, siis jah, seda ideed ma toetan, aga ärgem unustage, milline meie pädevus selles valdkonnas. suur tänu. jah, see arvamus on väga hea, eriti mis puudutab just siin kultuuriturismi osa kuid siin on siiski ka mõned äh, teemad, mida, mis tuleks ära mainida, näiteks see ligipääs puuetega inimestele. härra Diakonu just rääkis varem sellest, et kultuurimälestisi ning äh, geograafilise tähisega tooteid saab näiteks kasutada selleks, et arendada turismi, nii et see on viis, kuidas inimesed tuua kohtadesse, kus ei ole mitte ainult kultuurimälestis, vaid on võimalik näidata, mida seal kohapeal ka tehakse. aitäh selle huvitava arutelu eest, ma ei tea, kas komisjonil on omalt poolt midagi lisada? kui mitte, siis annan sõna härra Morganole ja lisan omalt poolt veel ainult nii palju, et tuletage meelde, et kultuuriturism on mitte delokaliseeritav. nii et tegemist on Euroopas keskse küsimusega ja kultuuriturism on tõusuteel võrreldes teiste turismivormidega. nii et raportööri keskseks teemaks on, kuidas võita uut publikut, kuidas jaotada turiste kogu aasta peale. siin on meil vaja konkreetseid eesmärke. Luigi, nagu sa ütlesid juba, peame siin mõtlema digiteerimisvõimalustele ja turism on seotud ka kultuurisündmustega, kinofestivalid näiteks tegemist on turismivormidega, mis on seotud erinevate linnadega ja võime siin rääkida ka Euroopa festivali platvormist. peame julgustama muidugi ka ligipääsu nii majanduslikust aspektist kui ka erivajaduste aspektist lähtuvalt. Itaalias on äh, olnud väga edukaid ettevõtmisi näiteks otsustati pühapäeval tagada ligipääs tasuta kõigile muuseumitele. teistes riikides on sarnaseid kogemusi. igal juhul kutsun üles liikmesriike vaatama, kuidas suurendada pakkumist, sest mõnikord me ei võta arvesse seda, et paljud ei lähe näiteks muuseumisse, sest neil ei ole piisavalt raha, et selle eest maksta. nii et tegemist oli väga huvitava ettepanekuga, samuti peab meil olema tagatud kultuuriasutuste poolt professionaalne vastuvõtt. palun. mul ei ole väga palju siia lisada, tahtsin ainult kõiki tänada. kõik märkused, mis siin tehti, lähevad kaalumisele. erilist tähelepanu tuleb muidugi pöörata jätkusuutlikkusele, sest me peame arvesse võtma kõikide ettepanekute mõju. siin räägiti tasakaalust ja peame vältima olukorda, kus üks samm ühes suunas võib äh, tekitada raskusi teistes valdkondades. nii et äh, kõik on nõus sellega, et kultuurile tuleb suuremat tähelepanu pöörata ja ma arvan, et see on heaks lähtealuseks. kindlasti ootan ka teie muudatusettepanekuid eest äh, ja selleks on aega üsna vähe, kaheksa, kaheteistkümnendaks maiks on äh, muudatusettepanekud vaja esitada, hääletame viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal juunil, kui ma õigesti mäletan. nii et meil on võimalus äh, kõiki teie märkusi kaasata ja ka muudatusettepanekuid, mis rõhutavad neid aspekte, mida arutelus välja tõime. aitäh, kinnitan, et hääletus kultuurikomisjonis toimub kuueteistkümnendal juunil ja transpordikomisjon hääletab septembris. muudatusettepanekud tuleb esitada kaheteistkümnendaks maiks kella kaheteistkümneks. nüüd läheme muude küsimuste juurde. ma tahtsin teile meelde tuletada, et viieteistkümnendal juunil äh, ja, ja kuueteistkümnendal juunil äh, on meie järgmine koosolek. kahjuks jõudsid siia just äh, koolinoored, kuid nüüd äh, jätkub meie koosolek kinniste uste taga. tervitan siin noori, kes on Itaaliast pärit. Nad tulid koos õpetajaga siia Montefeltrost. tegemist on kooliga mis äh, hõlmab kõiki kooliastmeid ja selles külas on äh, ühe katuse alla ühendatud kõik kooliastmed selleks, et kooli päästa seal piirkonnas. tegemist on suure õpetajatepoolse ettevõtmisega ja täna on nad meid siin parlamendis külastamas. mul on väga kahju, et jõudsime juba oma koosolekuga lõpule, kuid ma arvan, et äh, Teil on kindlasti väga huvitav päev olnud juba ja olete rohkem aimu saanud selle kohta, kuidas institutsioonid toimivad. võite jääda veel viieks minutiks, aga siis peame kinniste uste taga andma sõna ühele kolleegile, proua Kammervertile, kes räägib meile mm, mitteametlikust kolmepoolsest kohtumisest kommunikatsioonituru teemal, nii et äh, kahjuks peate siit kohe lahkuma. Benvenuti e scuso con voi, ma speravo veniste un po prima